tere hommikust, kolleegid, palun istuge oma kohtadele. volinik on kohale jõudnud ning seetõttu me võime alustada oma istungit peaaegu õigeaegselt. meil on kõigil väga hea meel tervitada siin täna volinik Olli Rehni temast oli väga kena, et ta vastu võttis meie kutse e, just nimelt sellel päeval pärast komisjoni kohtumist, kus mõned soovitused tema ülesandeid laienemist võeti vastu. niisiis äh, nõukogu hakkab nüüd edasi selle asjaga tegelema ning äh, järgmise paari nädala jooksul vaadatakse soovitused läbi, aga nagu me kõik äh, väga hästi teame, on volinik lubanud äh, ka meil parlamendil selles küsimuses olulist rolli mängida see on vajalik selleks, et uued liikmesriigid saaksid äh, liituda ja tegemist ei ole ainult juriidilise ülesandega, tegemist on ka poliitilise ülesandega. nagu volinik ise on öelnud, äh, teistes dokumentides ja nagu see sõna äh, teatis kodanikele, mis on suunatud mitte üksnes liikmesriikide kodanikele, tähendab, vaid ka siis tulevastele liikmesriikide kodanikele on oluliseks osaks liitumisprotsessist. niisiis, tegu ei ole ainult tehnilise protsessiga, me ei ürita üksteis korrigeerida oma reegleid ja standardeid ning äh, vaadata seda äh, masinavärki üle, see asi on palju, midagi palju enamat. see puudutab ka väärtuste süsteemi, mida Euroopa Liit esindab seda äh, raamistikku, mille aluseks on õigus, demokraatia ja loomulikult inimõigused. kõik äh, need väärtused äh, kaasavad loomulikult ka kodanikke. meie parlamendiliikmed oleme siia valitud nendesamade kodanike poolt ning seetõttu me peame olema selles protsessis aktiivselt osalised. mis tahes suhted Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanike vahel on olulised niisiis meie peame edendama uute liikmesriikide liitumist, tegema seda läbi oma parlamentaarse töö, eriti need meie hulgast, kel on konkreetne ülesanne nende küsimustega tegeleda. ma olen täiesti kindel, et me kõik tahame kuulda neid soovitusi ja mõtteid, mis volinikul on Äh, selle progressi osas, mis on siiani saavutatud ning kun- ja siin selle, isegi selle sissejuhatuse ajal meil on juba väga pikk nimekiri liikmetest, kes on soovinud sõna saada. nii et, et ma äh, vabandan veel kord selle viisi eest, kuidas see asi on korraldatud. niisiis äh, ma kardan, et äh, nüüdsest alates tuleb selles arutelus hakata kõneaega piirama, kõigepealt siis kaks minutit kõneleja kohta ja nüüd ilma pikemate viivitustega anname kohe sõna volinikule, niisiis, härra Rehn, teil on sõna. suur aitäh, esimees, nende lahkete sissejuhatavate sõnade eest aitäh! mul on väga hea meel teiega siin kohtuda, ma saan aru, et tavaliselt kohtuvad selles ruumis sotsiaaldemokraadid või vähemalt äh, vanasti nad kohtusid siin. minu äh, vanaisa oli ka sotsiaaldemokraat, nii et, et ta oleks pidanud ka siin olema ja tahaksin sotsiaaldemokraate tänada koostöö eest ja eriti Soome sotsiaaldemokraate eh, kogu selle toetuse eest, mis nad minu tööle viimastel päevadel on osutanud. ma loodan, et see sõnum jõuab nendeni. kallid sõbrad, eile võttis komisjon vastu oma iga-aastase strateegia Euroopa Liidu laienemise osas. see teatis juhib tähelepanu nendele edusammudele, mida Lääne-Balkanil ja Türgis on saavutatud Euroopa integratsiooni teel seda äh, maailma majandusele raskel kriisiaastal. samuti juhitakse seal tähelepanu peamistele väljakutsetele, mis nende riikide ees eelseisvatel kuudel ja aastatel seisavad. ja seetõttu ma olengi väga äh, rõõmus, et ma saan olla siin täna teie ees ja tutvustada teile raporti peamisi elemente. tegemist on viimase praeguse komisjoni ametiaega jääva laienemispaketiga. ma tahaksin tänada teid kõiki suurepärase koostöö eest, mis meil viimastel aastatel on olnud. Euroopa Parlament on alati mänginud aktiivset rolli meie laienemispoliitika kujundamisel. Te olete tundnud huvi Kagu-Euroopa vastu, te olete koostanud raporteid ja resolutsioone sellel teemal. parlament on eeskujuks demokraatlikust aruandekohustuslikkusest. mul on väga hea meel, et see komisjon siin on olnud meile väga usaldusväärseks partneriks ka rasketel aegadel ja ma loodan, et see suurepärane koostöö jätkub ka tulevikus. daamid ja härrad, me oleme viimase viie aasta jooksul püüdnud leida sellist delikaatset tasakaalu ühelt poolt konsolideerimise ning teiselt poolt äh, meie kohustuste vahel, samuti äh, äh, me oleme lähtunud strateegilisest kohusest edendada rahu, jõukust ja demokraatiat ning teisalt ka vajadusest parandada omaenda integratsioonivõimet. see kõik on võimaldanud meil edasi liikuda järk-järgult äh, hoolikalt korraldatud laienemisprotsessi raames ilma ja me oleme suutnud äh, ajendada ka neid reforme, mis äh, toimuvad siis kandidaatriikides. see lähenemine on andnud vilja, ma tahaksin juhtida tähelepanu kahele näitele selles osas. kõigepealt nüüd me saame teha soovituse alustada liitumisläbirääkimisi endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga. see riik on teinud veenvaid edusamme ning on tegelenud oma prioriteetsete reformidega, nagu näiteks äh, kohtureform, politseireform, avaliku halduse reform ning äh, already raamkokkulepe leppe äh, rakendamine, mis on väga oluline vähemuste kaitse seisukohalt. komisjon leiab, et see riik täidab nüüd piisavalt Kopenhaageni poliitilisi kriteeriumeid. Need elemendid, need oluliste reformide läbiviimine ning poliitiliste kriteeriumite täitmine on võimaldanud komisjonil soovitada liitumisläbirääkimiste alustamist Makedooniaga ma usun, et äh, Makedoonia valitsus Skopjes äh, suhtub sellesse äh, väga tõsiselt, suhtub tõsiselt kõnelustesse ja lõpuks lahendab ka riigi nime küsimuse. oma eilsetes järeldustes väitsime me, et heanaaberlike suhete säilitamine sealhulgas ka läbirääkimistel põhinev ning mõlemale poolele vastuvõtav lahendus nimeküsimuses, mis toimuks ÜRO egiidi all, on endiselt oluline seda on vaja äh, pakilisemalt kui kunagi varem, seda just nimelt selleks, et sellel riigil oleks Euroopas tulevik. ma usun, et see sõnum on ka Skopjasse kohale jõudnud. teiseks, viisa liberaliseerimine Lääne-Balkani riikidega on edenenud ja edeneb veelgi selle aasta lõpul ja järgmisel aastal. Te arutate praegu meie ettepanekuid viisavabaduse sisseviimiseks endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga, samuti Montenegroga ja Serbiaga, seda siis järgmise aasta esimesest jaanuarist. Nad on seda väärt sellepärast, et nad vastavad nendele tingimustele, mis on vajalikud näiteks biomeetriliste passide väljaandmine usaldusväärsel moel. Nad on tugevdanud piirikontrollisüsteemi ning loonud integreeritud piirikontrollisüsteemid, tagamaks, et viisavabadus nende riikidega tõepoolest on ohutu ja turvaline ka Euroopa Liidu kodanike jaoks. ma olen teadlik sellest, et mõned teie hulgast oleksid soovinud, et meie raport oleks võib-olla hõlmanud rohkem asju, ka mina jagan seda ühist eesmärki ja see, see tõesti nii juhtub, kui ka Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina vastavad nendele tingimustele, mis viisavabaduse osas on seatud. me peame veenma nende riikide siseministeeriume. komisjon esitab samasugused ettepanekud ka Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina kohta järgmise aasta esimesel poolel. tingimusel, et need riigid vastavad nendele tingimustele, mis teekaartides viisavabaduse saavutamiseks on paika pandud. ma olen teadlik sellest, et viisavabadus on olulise tähtsusega nende riikide jaoks, eriti nende riikide kodanike jaoks, eriti noorte ja üliõpilaste jaoks. seetõttu näitab selle ettepaneku vastuvõtmine et reformid annavad konkreetseid käegakatsutavaid tulemusi äh, kandidaatriikide kodanikele ja potentsiaalsetele kandidaatriikide kodanikele. asi puudutab äh, kodanikuühiskonna europaniseerimist äh, Kagu-Euroopas ja see ongi meie peamine eesmärk. mõelgem sellele, et viis aastat tagasi me vaevalt mõtlesime viisarežiimi lihtsustamisele või viisavabadusele. nüüd oleme me aga viisavabadust sisse viimas, tegemist on olulise laienemisega kaasas käiva dividendiga nende riikide kodanike jaoks. kallid sõbrad, ei ole kahtlust, et Lääne-Balkani riikide ja Türgi Euroopa väljavaated on olnud progressi ja stabiilsust soodustavaks faktoriks, nad on aidanud kaasa majanduslikule ja demokraatlikule muutumisele. peatuksin nüüd äh, mõnedel kandidaatriikidel ja potentsiaalsetel kandidaatriikidel, ma ei hakka rääkima neist kõigist, äh, seda võime hiljem jätkata dialoogi vormis. kõigepealt äh, tõenäoline kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriik Horvaatia Horvaatia on pärast nelja aasta pikkusi in intensiivseid liitumisläbirääkimisi lähenemas finišijoonele. see riik peab jätkama ja tõhustama oma reforme, eriti neid reforme, mis puudutavad kohtusüsteemi, võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega ning koostööd Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaaltribunaaliga enne, seda kõike tuleb teha enne, kui läbirääkimised saab lõpetada. ma tervitan seda, et nüüd meil on nendel liitumisläbirääkimistel uus hoog, kui äh, Horvaatia vastab kõigile tingimustele, siis äh, võivad liitumisläbirääkimised lõppeda juba järgmise aasta jooksul. mis puudutab ülejäänud Lääne-Balkanit, siis me oleme näinud, kuidas stabiliseerimine on olnud küll püsiv, aga ka natuke ebaühtlane. meil on vabakaubanduskokkulepped äh, Lääne-Balkani regiooni riikidega, endise Jugoslaavia äh, vabariigi Makedooniaga, Montenegroga, Albaaniaga, Bosnia-Hertsegoviinaga, Serbiaga ja ka Kosovoga. meil on olnud see äh, pidev su suhete stabiliseerumine, aga päriselt ei ole rahu veel saavutatud ja me peame hoolitsema selle eest, et see protsess jätkuks ja seetõttu me peame jätkama seda, mida mina nimetaksin meie poliitiliseks demineerimispoliitikaks. me oleme olnud tunnistajaks mõningatele edusammudele, nagu hiljutine kokkulepe lahendada piiritüli Horvaatia ja Sloveenia vahel siin on Euroopa Liit ka vahendajana osalenud ning äh, pärast seda on siis äh, käivitunud äh, liitumisläbirääkimised Hor Horvaatiaga jälle pärast aastast pausi. aga me peame seda tööd jätkama ning on üks punkt, kus just praegu töö on käimas. meie läbirääkimismeeskonnad on Sarajevos, ja ähm, ma räägin ka Bosnia-Hertsegoviinast, äh, sest et on oht, et see riik jääb tõsiselt maha teistest piirkonna riikidest. seetõttu möödunud nädalal koos äh, Rootsi välisministri Kar-, Karl Pilti ja USA välisministri asetäitja James Steinbergiga me kohtusime kahe päeva jooksul Bosnia-Hertsegoviina liidritega selleks, et saada üle äh, poliitilisest suluseisust, mis on seda riiki äh, viimased äh, kaheksateist kuud progressi teelt tagasi kiskunud ja me järgmisel nädalal siis tegeleme nende küsimustega jälle, nagu ma ütlesin, et meie läbirääkimiste meeskonnad on seal kohapeal me oleme pakkunud riigijuhtidele välja meetmete paketi, mille hulka kuuluvad ka teatud põhiseaduslikud muudatused Need aitaksid äh, neil äh, hõlbustada riiki, nende riikide liitumist NATO ja Euroopa Liiduga. miks me seda kõike teeme, me teeme seda sellepärast, et me tahame, et Bosnia-Hertsegoviina oleks tõsiseltvõetav Euroopa Liidu ja NATO kandidaat. aga ütelgem ka selgelt välja, et Bosnia-Hertsegoviina Euroopa Liiduga liitumist saab kaaluda ainult siis, kui äh, inimõiguste kõrge esindaja on oma kontori sulgenud. Äh, riik, mis on pooleldi protektoraat, ei saa liituda Euroopa Liiduga ega alustada ka liitumisläbirääkimisi. ning seetõttu äh, Bosnia-Hertsegoviina juhid ja ka inimesed peavad otsustama, kas see riik tahab alatiseks oma naabritest maha jääda Äh, kas ta tahab saada mingit assotsieeritud partnerlust äh, Euroopa Liiduga või on tegemist riigiga, mis suudab ennast kokku võtta ning äh, pürgida tõsiselt Euroopa Liidu liikme staatuse suunas koos kõigi õiguste ja kohustustega, mis sellest tulenevad. ma loodan selle riigi kodanike nimel ja Lääne-Balkanit kui terviku nimel ja ka Euroopa nimel, et Bosnia juhid on oma ülesannete kõrgusel ning saavutavad eesmärgid. Euroopa Liit ja need riigid peavad kõnelusi kõige kõrgemal tasandil, me tõesti soovime, et Bosnial õnnestuks integreeruda Euroopasse ja NATO-sse. Nendel rasketel majanduskriisi aegadel on Euroopa Liidu liikmestaatus taotlenud ka Montenegro ja Albaania see kõik rõhutab äh, seda, et Euroopa Liit on jätkuvalt populaarne, äh, me edendame stabiilsust, julgeolekut ja jõukust. samamoodi on Island esitanud liikmetaotluse ning see annab ka uue mõõtme meie laienemise tegevuskavale. mitte ainult geograafilistes või geostrateegilistes äh, kontekstides vaid äh, ka Islandi seisukohalt on oluline tagada finantsstabiilsus selles riigis. enne kui ma lõpetan, tahaksin rõhutada mõningaid väljakutseid, mis puudutavad kogu regiooni. alustaksin õigusriigist, mis on üks väga oluline Euroopa väärtus mis on samas aga suureks väljakutseks Kagu-Euroopas. eriti äh, selles osas, mis puudutab kohtureformi, võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. selles valdkonnas on ära tehtud palju tööd ning komisjon kasutab kõiki ühenduse vahendeid selleks, et neid riike nende jõupingutustes aidata. me aitame neil toime tulla korruptsiooni ja kuritegevusega, see on meie kõige olulisem prioriteet, seda, selle olulisust on näidanud ka varasemad laienemisvoorud. teiseks, ja ma peaks ütlema, et kahjuks on väljendusvabadus ning meediavabadus probleem mitmetes selle regiooni riikides tegemist on probleemiga, millega tuleb tegeleda väga kiiresti ja väga veenvalt. näiteks äh, Türgile me oleme alati selgelt öelnud, et mõttevabadus, sõnavabadus ja meediavabadus on põhiväärtused mis tahes avatud demokraatlikus ühiskonnas. Need on vajalikuks tingimuseks, et saada Euroopa Liidu liikmeks ja sama kehtib ka usuvabaduse, naiste õiguste ja vähemuste õiguste kohta. samuti ametiühingu õiguste kohta laiemas strateegilises kontekstis äh, mängib Türgi võtmerolli regionaalse julgeoleku tagamisel näiteks äh, Lähis-Idas, äh, Taga-Kaukaasias. samuti on Türgi oluline energiavarustuskindluse seisukohalt ja tsivilisatsioonide vahelise dialoogi edendamise seisukohalt. Need on peamised põhjused, miks me oleme pühendunud äh, sellele, et Türgi liituks Euroopa Liiduga. ma tervitan seda, et suhted Armeeniaga on äh, normaliseerunud, tegemist on ajaloolise tähtsusega sammuga, äh, mida Euroopa Liit tervitab kui panust regiooni stabiilsusesse ja rahusse. samuti tervitan ma seda demokraatlikult avatust lahendada kurdi küsimus, tuginedes laiapõhjalistele konsultatsioonidele ja konkreetsetele meetmetele me ootame, et Türgi tagaks äh, assotsiatsioonileppe lisaprotokolli, nõndanimetatud Ankara kokkuleppe, äh, mis sõlmiti tuhat üheksasada üheksakümne kolmandal aastal, sellele kirjutas Alvar Holstein, me loodame, et ta täidab seda täielikult. me loodame, et äh, Türgi normaliseerib suhted ka Küprose vabariigiga. me kutsume kahe kogukonna liidreid Küprosel üles viima lahenduse leidmise kõnelused eduka lõpuni, nii kiiresti kui võimalik ja me kutsume Türgit üles andma ka panuse Küprose probleemi lahendamisse. teiseks pikaajaliseks probleemiks selles regioonis on kahepoolsed küsimused. komisjon on seisukohal, et kahepoolsed vaidlused tuleb lahendada eh, osapoolte poolt ja need ei tohiks takistada Euroopa Liidu laienemisprotsessi. regionaalne koostöö Kagu-Euroopas on kahe tuhande üheksandal aastal paranenud. see on olnud üheks meie võtmeprioriteediks ning selle regiooni riigid üha enam tunnevad, kui oluline on regionaalne koostöö, ka poliitiline koostöö regionaalse koostöönõukogu raames või majandus- ja kaubandusalane koostöö äh, Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingu raames. aga regionaalsete struktuuride tõhusus vajab parandamist ning lahkhelid Kosovo küsimuses ei tohiks takistada regionaalset koostööd. esimees lugupeetud saadikud, kallid kolleegid, lõpetaksin rõhutades seda, et laienemispoliitika on Euroopa Liidu strateegilistes huvides. see aitab meil äh, edendada Euroopa Liidu mõju väljaspool oma praeguseid piire ning on stabiilsuse tagajaks rasketel aegadel. meie stabiliseerimispoliitika mida ka vahepeal nimetatakse laienemiseks, on ja omab jätkuvalt olulist mõju Euroopa Liidu välispoliitikale ja meie globaalsele rollile. teisisõnu, meie usaldusväärsus äh, rahvusvahelisel areenil äh, rajaneb suuresti meie võimel kujundada meie oma lähinaabrust. teha seda läbi laienemis- ja naabruspoliitika on selge, et Euroopa Liidu transformeeriv jõud on kõige suurem just nimelt äh, lõunas ja kagu ja ka idas, kus Euroopa eluviis, mis rajaneb demokraatial ja põhivabadustel ning meie nii-öelda pehme võimu, pehme võim pakuvad inimestele lootust ning ajendavad reforme. Äh, see on valdkond, kus me saame tõesti midagi muuta ning lisaks sellele tehnilisele jutule, mis on eduaruannetes, on siin ka tõsi, tõeline lugu, mida nendes riikides võib näha. seetõttu Kagu-Euroopas, Ida, Ida-Euroopa naabruspoliitika ning Vahemere liit, äh, see peab kõik olema Euroopa Liidu prioriteet, äh, kuna rahu Lähis-Idas, suhted Iraaniga, stabiilsus Taga-Kaukaasias, varu, varustuskindlus ja võitlus terrorismiga on küsimused, mida me ei saa lahendada või millega ma ei saa tegeleda üksi, me vajame partnereid ja me vajame oma partnereid Kagu-Euroopas, äh, kes aitaksid meil nende probleemidega tegeleda. kallid sõbrad, see on kõige parem viis, kuidas me saame midagi ära teha rahu ja jõukuse, vabaduse ja demokraatia nimel, mis on meie põhiväärtusteks. Äh, see on raske ülesanne aga väga oluline missioon ning Euroopa Parlament äh, mängib jätkuvalt äh, oma rolli selleks, et see protsess saaks edeneda. tänan teid. E suur tänu, volinik. tegemist oli väga põhjaliku ja väga huvitava ettekandega ja nii huvitava ettekandega lausa, et äh, ma pean kõnelejate nimekirja siin äh, nüüd siis äh, lõplikuks kuulutama, meil on kakskümmend kuus kõna, sõnasoovijat, mistõttu ma pean sõnasoovijatele kõneaega piirama pooleteise minutiga ja esiteks annan ma sõna raportööridele, kes vastutavad meie suhete eest kandidaatriikidega kõigepealt äh, proua Pakk, poolteist minutit. proua Pakk on Bosnia raportöör. suur tänu, härra volinik. suur tänu teie sissejuhatuse eest, te viitasite siin oma sissejuhatuses ka Make-, ma ei, ma ei tea, kas Skopje Skopje on äh, mõistnud Makedoonia puhul, puhul, mida te öelda olete tahtnud ja, ja kas ka Ateenas on mõistetud teie soovi, sellepärast et minu meelest on vaja kahte poolt äh, selleks, et läbirääkimisi edukalt pidada ja ma loodan, et ka Kreeka on asjadest õigesti aru saanud ja sellest kahepoolsuse vajadusest. Need on küsimused, millega me tegeleme järgneva paari aasta jooksul ja minu meelest on äh, on vale, et komisjon tegi juulis vahet riikidel ja ainult komisjon saab öelda, et äh, kui Bosnia-Hertsegoviina, Albaania ja äh, suudavad vastata tingimustele, siis peaksid nad suutma ka liituda. me ei tahaks äh, lõpetada ju sellises mustas augus. Horvaatia puhul ma leian, et kõik asjad lähevad õiges suunas, selle enda kohta ei ole midagi öelda. Bosnia-Hertsegoviina kohta täpsemalt võiks öelda, et on üllatav, et nad tegutsevad kiiresti, aga nende arengud ei ole väga hästi ette valmistatud ja võib-olla seetõttu on need mõeldud läbikukkumisele ja kui arengud ei ole, põhine läbirääkimiste tulemustel, mina arvan, et igal juhul äh, igasugused arengud peavad äh, läbirääkimistel äh, põhinema. ja mind üllatas, et tegelikult Albaaniat üldse ei maininud, neil on väga hea stabiilne valitsus, nad liiguvad õiges suunas ja rohkem mul ei ole vist kõneaega. suur tänu! suur tänu, ütleb ka esimees. ja ärge siis esitage rohkem kui üks-kaks küsimust, kui on vähegi võimalik. proua Omer Raiten, palun! suur tänu, härra esimees. kuna minu kolleeg ja sõber Doris Pakk puudutas kiiresti mitut riiki, siis mina piirduksin ainult ühe riigi, Türgiga praegusel hetkel. komisjon ja, ja volinik Rehn olid Türgi suhtes päris kriitilised ja mind tegelikult pani üllatama ka see, et äh, härra Rehn leiab, et kõikide vali-, kõikide laienemiste suhus peavad olema samad eeskirjad. Türgi jaoks oleks see väga oluline, äh, sellepärast et äh, ühes liituvas riigis peaks kindlasti kinni pidama õigusriigi põhimõtetest. ja Türgi peab tegema seda iseenda jaoks. see, et riik on jõukas, on väga hea, aga sellest kõigest pole midagi kasu, kui puudub õigusriik. siis äh, Kür-, Küprose küsimus seoses Türgiga. mind paneb üllatama see, et ähm, komisjon on öelnud, et äh, nad eeldavad, et äh, rakendatakse algset protokolli, kuid raportis seda mainitud ei ole nii et äh, mind tegelikult äh, huvitab, et äh, mida, mida komisjon tegelikult tahab, kas te tahate seda, mida te ütlete siin või seda, mis on teie raportis kirjas? ma tean, et üldasjade nõukogus hakatakse seda arutama. ja veel kohtu küsimus. Te ütlesite, et selle küsimusega olete te oma raportis tegelenud, kuid kui piisavaid arenguid ei toimu, siis Türgiga ei toimu ka mingisuguseid edasisi arenguid. ma ei tea, kas nendest praegustest arengutest piisab. palun pidage kõne eest kinni, rõhutab esimees. ja Makedoonia esindaja, Makedoonia raportöör. Thank you very much, Mr Commissioner, for the work you suur tänu, härra volinik, selle töö eest, mille te olete ära teinud, suur tänu teie julguse eest, äh, mida te olete rakendanud ka Makedoonia puhul, äh, te olete soovitanud jätkata või alustada läbirääkimisi pärast kahte aastat ja Skopje linnas toimusid eile suured pidustused äh, ja tähistati seda positiivset uudist, see näitab väga hästi, kui mida see tähendab, selline uudis, mitte ainult valitsusele, vaid ka Makedoonia rahvale mis teie arvates on meie šansid, millised teie arvates on meie šansid saavutada edu äh, ka komisjonis? ja pärast äh, Kreeka valimisi nüüd me näeme, et härra Papandreou on taas oma ametiposile, postile asunud äh, ja tema ju tegelikult kahe tuhande kolmandal aastal pani aluse Thessaloniki protsessile peaminister Krõtski oma kõnes paar päeva tagasi oli väga positiivne. see oli kõne, mis üheteist, mis peeti üheteistkümnendal oktoobril riigipüha auks ja tema soovis kahepoolsetele probleemidele head äh, lahendust, äh, positiivset lahendust, sealhulgas ka nime küsimusele, kas teie näete mingisuguseid võimalusi seda protsessi veel lihtsustada ja sellega kaasa, sellele kaasa aidata, nii nagu Sloveenia ja Horvaatia piiriküsimuse probleemile? suur tänu ja palun, ma rõhutan veel kord, pidage kõneajast kinni ja härra Katsin, Serbia kohta, palun. suur tänu, härra esimees, härra volinik, mina tahaksin avaldada teile tunnustust teie saavutuste kas see on Bosnia-Hertsegoviina osas, küsib äh, volinik. ei, ma alustaksin kõigepealt äh, Serbiaga ja siis äh, räägiksin ma kogu Lääne-Balkanist ja pisut ka Türgist, täpsustab raportöör. ma tahaksin rõhutada, et on väga oluline, et te olete alati oma suhtumises nii positiivne, te loote positiivse õhkkonna, teist õhkub positiivset energiat ja see on eeltingimus Äh, eduks mitte ainult Lääne-Balkanis, vaid ka selleks, et me suudaksime kogu maailmas rakendada multilateraalset lähenemist. algatuseks tahaksime avaldada teile tunnustust äh, ja õnnitleda teid äh, selle üle, et te olete Kosovo viisasüsteemi lihtsustamisse kaasanud, see on nende jaoks väga oluline hetk ja see on oluline hetk ka Serbia jaoks ja seetõttu tahaksin ma küsida teilt, kas selle jaoks on ka täpsem ajakava paigas, millal see algatus alguse saab ja millal see praktikas ellu rakendatakse. Bosnia-Hertsegovina osas te natuke provotseerisite mind. Te rääkisite äh, Bosnia valitsuse toimimisest, see on tõeline väljakutse meie jaoks ja te mainisite ka kahepoolseid küsimusi ja Horvaatia eduraportis mainisite te piiriküsimust ja ma tahaksin rõhutada, et piiriküsimuses Serbia ja Bosnia-Hertsegoviinaga ei ole ju mingisuguseid edusamme. Bosnias eh, puuduvad head haldustavad selles valdkonnas, kas te arvate, et et ähm, võiks saavutada ka selles valdkonnas edusamme või? suur tänu, härra Katsin ja ja siis äh, Kosovo raportöör proua Lunatšek. Uh, suur tänu, härra esimees, härra volinik, algatuseks äh, tahaksin äh, ma, nagu minu eelkõnelejadki, öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et te olete taas kinnitanud, äh, et kõikidel Lääne-Balkani riikidel on Euroopa perspektiiv, ma tean, et mõned liikmesriigid seda nii ei, seda küsimust nii ei näe, aga mul on väga hea meel, et te olete kinnitanud, et see siiski nii on. ja Kosovo raportöörina on mul väga hea meel, et te olete viisa liberaliseerimise režiimi kaasanud ka Kosovo ja te olete öelnud, komisjon algatab dialoogi, mina tahaksin küsida teilt, millal see dialoog alguse saab, Kosovo rahvas ootab seda, see sõnum, mille me neile saatsime, oli väga hea, aga oleks vaja midagi täpsemalt. ja teine küsimus, mida ma tahtsin mainida, oli Äh, romid ja romi kogukond Kosovos. oma raportis olete te maininud, et äh, romidega seoses on mitmeid väljakutseid, mis ei ole veel lahendust saanud, me teame, et nüüd, kus äh, alustatakse läbirääkimisi liitumislepingu osas, ma tahaksin küsida, kas te avaldate survet liikmesriikidele, et nad ei saadaks romisid tagasi näiteks Kosovosse, kui nende saatus seal jääb siiski veel lahtiseks, kui seal on endiselt suuri probleeme ma arvan, et liikmesriigid peavad äh, täpsemalt analüüsima, kuhu nad inimesi tagasi saadavad, ma arvan, et romide jaoks Kosovo küll ei ole õige koht, kuhu neid saata. ja viimane küsimus äh, Türgi kohta, äkki minu kolleeg räägib sellest täpsemalt, kas te arvate, et seal peaks olema Euroopa standardid ka selle kohta, kuidas äh, tegeleda nagu selliste tuuma- või elektrijaamadega nagu Ilisha? suur tänu, proua Lunatšek ja ja delegatsiooni esimees äh, Kukan, palun. His... suur tänu, härra esimees, suur tänu volinik Rehnile selle aruande eest, ma olen nõus äh, nendega, kes ütlesid, et positiivseid uudiseid on kuulda olnud sellest piirkonnast äh, ja nende riikide kohta härra volinik, lühidalt rääkisite te ka sellest, et oleks positiivne, kui Euroopa Parlament kasutaks praegust olukorda ära, ma tõlgendan teie sõnu nii, ja tugevdaks oma kohalolekut piirkonnas ja oma koostöösuhteid ja küsimus teile, kas teil on ka mõningaid mõtteid selle kohta, et kuidas seda koostööd niimoodi ajada, et sellel, sellele positiivsele protsessile ka midagi äh, käegakatsutavalt lisaks oleks anda. suur tänu, härra Tänak, kes on Montenegro küsimusest raportöör. Te saate siia nimekirja veel ennast sisse ja siis on see nimekiri kinni. suur tänu, ütleb härra Tänak, lühidalt öö, ütleksin, et lugesin Montenegro eduaruande läbi, see on meile vastuvõetav, e-, edasiminekut on näha kõikides valdkondades, vähemalt mõningast edasiminekut, mõned küsimused ainult Montenegro valitsusele ja väikesele riigile, mille haldus äh, äh, eelarve on väga väike, teevad nad äh, täiesti kangelaslikke jõupingutusi selleks, et saada Euroopa Liidu kandidaatriigiks. eriti võitlevad nad lakkamatult organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. kuid viibima on jäänud paari liikmesriigi poolt stabiliseerimise assotsiatsiooni kokkuleppe ratifitseerimine. minu enda koduriik kahjuks ka nende seas, äh, Ühendkuningriik, kes on jätnud selle ratifitseerimata ja tegemist on sellega, kas on probleem prioriteetide seadmisega parlamendis või on mingisuguseid probleeme tekkinud nõukogus. Montenegro majandus on suhteliselt hästi välja tulnud majanduskriisist, kuid tegemist on suht tillukese riigiga ja majandus äh, sõltub otseselt mõnest üksikust sissetulekuallikast, äh, turism ja mõned äh, tööst-, tehased, kuid üldiselt tundub, et Montenegro on rööbastel ja ma toetaksin neid kolleege, kes ütlesid, et viisavabadus tuleks garanteerida ka neile, nad on biomeetriliste passide väljaandmisel teistest kaugemal ja see ei peaks, seega ei peaks olema erilisi probleeme nende Euroopa Liitu laskmisel, suur tänu! härra Tänok, sellega ma lõpetan esimese küsimuste vooru ja annan sõna äh, härra volinikule suur tänu, härra esimees. ja suur tänu nende väga teravate küsimuste eest. kõigepealt alustaksin Doris Paki küsimusest. puudutas see Skopjat ja nagu te sõnastasite, et kas on seal aru saadavad meie sõnumist? meie eilsel ähm, ettepanekul ähm, oli kaks peamist eesmärki. endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga liitumisläbirääkimiste avamise otsuses tuleb näha kahest julgustust Skopjele. kõigepealt julgustatakse Skopjat jätkuvalt õiguslikke, majanduslikke ja poliitilisi reforme läbi viima, seda kindlameelselt ja tulemustele suunatult. ja samas on see suureks julgustuseks selleks, et tõsiselt nüüd tulla läbirääkimiste laua taha positiivses vaimus, et lõpuks see asi saaks lahendatud. ma olen pidevalt kontaktis Matthew Nimitsiga, kes on ÜRO vahendajaks ta on äh, selle tööga tegelenud juba viisteist aastat ja minu meelest saanud väga hästi hakkama, kuigi äh, tulemusi veel ei ole, aga see ei ole sugugi tema süü, et see nii on. ja tal on äh, meie täielik usaldus ja hilissügi, hilissuvel, sügise alguses oli ta suhteliselt lootusrikas ja ma eeldan, et pärast valimiskampaaniat ja kuivõrd äh, mõlemas riigis on äh, üsna uued valitsused äh, uute mandaatidega paigas, tekib ka tal võimalus asi lahendada, mis on lahendamatuks jäänud viimase kaheksateistkümne aasta jooksul. ma olen täiesti teadlik sellest, et nõukogus on vaja ühehäälsust, ärge keegi unustage seda selleks, et liitumisläbirääkimised avada ükskõik millise riigiga ja see muidugi võib äh, midagi tähendada Makedoonia jaoks. me rõhutasime omapoolses ettepanekus, et äh, heanaaberlike suhete alalhoidmine ja nime, riigi nime küsimuse lahendamine on ülioluline. ja ma loodan, et Skopje sai sellest sõnumist ka niimoodi aru. viisaküsimus ma olen teiega nõus. ja kui need riigid, kellest me räägime, vastavad kriteeriumitele, ehk siis teisisõnu Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina täna, saame me neile teha ettepaneku äh, viisavabastus neile anda kuid sellega tegeleb muidugi justiits, kodanikevabaduste ja julgeolekuminist-, volinik, kuid me oleme Jacques Barrot'ga väga tihedas koostöös olnud ja ma olen muuseas väga tänulik talle tema väga väärtusliku panuse eest viisavabaduse tagamisel Lääne-Balkani piirkonnas. väärin äh, tänu ka tänu väärib ka Euroopa Parlament, kes on selles küsimuses alati mulle toetust avaldanud ma ei ütleks, et äh, meie jõupingutused Bosnia-Hertsegoviinas on läbi kukkunud. võib-olla oli siin, äh, ütleb kõneleja, tõlkes kerge nüanss, ähm, millega mul tekkis selline mulje, et kõneledes seda, me oleme vägagi pühendunud äh, kõikidesse läbirääkimistesse ja ka Ameerika Ühendriigid on kaasatud sellesse eesistujariik äh, ja nõukogu läbi selle komisjon Euroopa Liidu poolt ja Ameerika Ühendriigid, siis äh, Sten Steinbergi äh, kujul, kes on saanud president Obama ja Hillary Clintoni tugeva toetuse ja on siis aseriigisekretär, et me liigume kõik tugevalt Euroopa Liidu integreerimise tee suunas. Riia Van Raiden äh, esitas äh, märkuse, et Türgis tuleb tagada õigusriik ja põhivabadused, ma olen täiesti nõus sellega, minu meelest minu aruanne seda kõike ka rõhutab, me peame rõhutama seda, et tuleb jätkata reformiprotsessiga täiskäigul ja toestada põhiõiguste kaitset, eriti naiste õiguste ametiühingu kaitset äh, ning vähemuste ja kultuurilisi õigusi. lisaprotokollist millest te rääkisite. see on üks väga tõsine küsimus. ma tsiteeriksin äh, seda, kuidas me selle siin sõnastasime, kui lubate, sest äh, mõnikord võib-olla on kasulik vaadata, mida tekst tegelikult ütleb. pärast äh, väga pingelisi arutelusid eile komisjoni kolleegiumis sõnastasime selle siis nii, Türgi peab tagama lisaprotokolli eh, täieliku täitmise ning tegema edusamme Küprose Vabariigiga suhete normaliseerumise teel. Euroopa Liit eh, kavatseb eh, teha jätkutööd ja järgida saavutatusi kahe tuhande viienda aasta septembris tehtud suuniste kohaselt ja kahe tuhande kuuendal aastal nõukogus antud suuniste taustal. kui see teile tundub kui hiina keel, siis need avaldused aastast kaks tuhat viis puudutavad äh, Küprose Vabariigi suhete normaliseerimist, seda Euroopa Liidu liitumisprotsessi raames. härra Taaler, teie rääkisite, härra Papandreou, Groitski nende sõnadest ja sellepärast ma ka viitasin sellele erakordsele võimalusele, mis meie ees täna on ja loodetavasti äh, me selles väga kriitilises küsimuses ka edusamme teeme. aga teile otseselt vastamiseks, komisjon ei kavatse äh, hakata tegelema vahendustööga selles küsimuses, sellega tegeleb äh, ÜRO ja Matthew Nimitz saab selle tööga väga hästi hakkama, härra Katšin Teie rääkisite Kosovost ja viisadest, suur tänu teie toetuse eest. ning ma juba vastasin seoses Bosnia-Hertsegoviinaga. Teil on täiesti õigus selles, et meil on vaja mm, Kagu-Euroopas positiivset õhustikku ja üldse positiivsust edasise laienemise osas. laienemisvolinik äh, peab olema juba öö, äh, oma olemuselt äh, professionaalne optimist proua Lunatšek. Äh, te küsisite küsimuse mustlaskogukondade kohta Kosovos, see on üks väga tõsine mure. mõistan, miks äh, te olete ärevil, kuid äh, see on kõigepealt küsimus, mille peavad lahendama Euroopa Liidu liikmesriigid ja siis vastutav volinik justiits, vabaduse ja julgeoleku küsimustes, mina ei saa kahjuks praegu sõna võtta siin, kuivõrd minu portfell on siiski teatud piirangutega. ja jõujaamade küsimus on täpselt nii lahendatud, nagu te ka rääkisite. härra Tänak Teie rääkisite Montenegrost, ma olen tõesti nõus teiepoolse hinnaga, tõesti, Montenegro on terve Lääne-Balkani jaoks äh, üks eeskujulik näide, teatud probleemid korruptsiooni ja äh, kuritegevusega on, haldussuutlikkus äh, on küll jah, endiselt suhteliselt nõrk, kuid edusammud on olnud pidevad ja sellepärast ta väikeste sammudega ka Euroopa Liidu tee peale edasi liigub. suur tänu teile! suur tänu, härra volinik! Läheme edasi teise küsimuste vooruga ja sõna saab äh, pooleteiseks minutiks äh, härra äh, Kasulides. suur tänu, härra volinik, volinik. komisjon, komisjon räägib iga aasta oma aruandes ühte ja sedasama juttu. Türgi ei ole äh, täitnud äh, Ankara protokolli suhted äh,, ei ole normaliseeritud äh, Küprose Vabariigiga, iga aasta komisjon ütleb, et te peate nii tegema, iga aasta Türgi vastab, vot ei tee. no ja küsimus on, ja mis siis nüüd saab? Läheme edasi, nii nagu ikka või? millistel alustel läbirääkimisi Türgiga ikkagi peetakse, kes seab need tingimused, kas see on Türgi või on see Euroopa Liit? suur tänu, härra Kasuliides. ja käes on härra Howiti kõneaeg, teil on samuti poolteist minutit. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu, härra volinik, selle koostöö eest, mida te olete ajanud meie komisjoniga, mitte ainult sotsiaaldemokraadid ei soovi teile head äh, kõikidele otsuste, kõikide otsuste võtmisel järgmistel nädalatel. mina olen sotsiaaldemokraatide äh, raportöör Türgi osas ja piirdun ainult Türgiga, ma tervitan seda, et te olete olnud väga positiivne Armeeniaga saavutatud läbimurde osas, äh, kohtureformi osas, teil on täiesti õigus, kui te olete kritiseerinud põhiseadusreformi ja, ja mul, ma arvan, et te ka väga õiglaselt äh, olete hukka mõistnud äh, sõnavabaduse järjest suuremat piiramist äh, ja viisavabadust Türgi suhtes ja kui äh, nädala pärast kohtub ühtne parlamentaarne komisjon Türgiga, siis me sellest räägime. kolm küsimust, mis puudutab Türgi küsimust Äh, ma tervitan seda, mida te ütlete, aga et kui türklased küsivad ikka mu käest, et kui oluline ikkagi me oleme äh, Euroopa jaoks, ma tahan teada, mida te ütlete, mida te ütleksite sellele, teiseks Ankara protokoll, kuulasin ära selle vastuse, mida te andsite, kuidas te näete aga ette, et see asi lahendatakse kom-, nõukogud arvesse võttes ja kolmandaks, kas mitte ei ole meil ainult probleem öö, äh, valitsuse ja erakondadega, vaid ka avaliku arvamusega, kuidas te kavatsete seda küsimust hakata seda lahendama ja kas järgmise aasta aruandes äh, räägiksite ka opositsioonierakondadest ja et äh, tervitate seda, et äh, CHD juht on käinud sellel aastal Euroopas ja on ka väga positiivselt reageerinud? aitäh, härra Howitt. härra Lambsdorff järgmisena. suur aitäh, esimees kõigepealt ma tahaksin tänada volinikku äh, selge avalduse äh, eest pressivabaduse ja väljendusvabaduse teemal. minu fraktsioon äh, ALDE leiab, et Kopenhaageni kriteeriumite osas ei tule teha mingeid järeleandmisi. minu küsimus aga puudutab hoopis teist asja. see on seotud raportiga. me kuuleme ikka ja jälle jutt äh, Horvaatia ja Sloveenia vahelistest probleemidest ja ma tervitan neid arenguid, mis on toimunud, aga mida te olete õppinud äh, sellest äh, protsessist, mida te olete Balkanilt õppinud? meil on olemas ju äh, idanaaberluspoliitika, meil on suhted Venemaaga, see huvitaks mind väga ning äh, lõpetuseks äh, te tegite ettepaneku alustada läbirääkimisi Makedooniaga. ma tahaksin siin natuke hoiatada teid, ei maksa olla liiga entusiastlikud nende riikide liikmeks saamise osas. meil on olemas äh, volinikud, meil on olemas Lissaboni leping väga pikka aega on toimunud olulised arengud ja neid tuleb ka laienemise kontekstis arutada. aitäh, härra Lambsdorff. ja nüüd proua Flotre, kes on Türgiga suhete arenduse delegatsiooni esinaine. aitäh, nagu proua Oomen Ruitengi meeldib mulle, et see, et ma tahaksin, et te räägiksite raportist ja mitte ei loeks seda, mida te olete selle kohta kirjutanud. Te olete natuke liiga ettevaatlik. mõned reformid on tõesti lõpule viidud, aga paljud ei ole ja me peame nõudma, et nendega tõhusalt ühele poole saadakse Äh, paljud reformid ja poliitilised algatused, mis äh, te olete sellel aastal ette võtnud, on olnud väga julged ning seda arvestades oleks vaja rohkem toetust, võib-olla mitte rohkem entusiasmi, vaid just nimelt jätkuvat toetust Euroopa Liidu poolelt. loomulikult pean ma silmas siin Armeenia-Türgi protokolli allakirjutamist. Äh, asi on mõlema poole jaoks väga keeruline, protsess pole sugugi mitte läbi ning me peame neid toetama. samuti mõtlen ma demokra-, demokratiseerimisprotsessi algusele, äh, sellele tuleb lahendada kurdide küsimus, tegemist on keskse ja väga olulise küsimusega. me peame oma toetuse väga selgelt välja ütlema, me peame seda ka praktikas väljendama. ma tahaksin teilt küsida, kas teie arvates on mingeid selliseid algatusi, mida Euroopa Liit võiks teha ja toetada nagu ütles härra Howitt, tegemist on äh, olulise asjaga põhivabaduste ja demokraatia tuleviku seisukohalt Türgi kodanike jaoks. aitäh, proua Flotre. nüüd annan pooleteiseks minutiks sõna härra Hadži Georgiole. aitäh. volinik Rehn on teinud väga palju jõupingutusi. Türgi küsimuses äh, kasutaksin seda kõnekujundit, mida te hiinlaste kohta kasutasite. härra Paasimet ütles, et äh, Türgilt oodati, et ta täidaks oma kohustused aga samas peaks kohustusi täitma mõlemad pooled. ma arvan, et tegu on väga selge avaldusega. see on kirjas ka teie raportis, aga see on nüüd määramata ajaks edasi lükatud. jutt käib peatükist kaheksa siin öeldakse, et ettepanek, tuleb teha ettepanekuid ning me peame käituma äh, rangemalt, sellepärast et Türgi ei ole suutnud protokolli täita. ma juhiksin tähelepanu sellele, et äh, äh, Türgi valitsuspartei vastu esitati kohtu, kohtusse hagi ja kohus otsustas selle erakonna vastu. küsimus, siin tekib küsimus õigusriigist mida komisjon sellest kõigest arvab. aitäh ja nüüd äh, saab sõna härra Pelder. aitäh, esimees. Iisraeli delegatsiooni juhina siin parlamendis äh, teeb mulle väga muret Türgi ja Iisraeli suhted seetõttu tahaksin volidi, volinikult paluda, et ta räägiks äh, täpsemalt oma raporti leheküljest kakskümmend kaheksa, äh, kus räägitakse Türgi reaktsioonist Gaza kriisile, tegemist on lühikese lõiguga, aga selle mõte näiks olema selle, selline, et need tõsised liialdused on jäetud mainimata ning keegi ei räägi sellest, et Türgi valitsus on nende eest vastutav ja härra Erdogan eriti. niisiis, me peame äh, väga palju pöörama tähelepanu antisemitismile kandidaatriigis ja parlamendile sellest ka aru andma te teate, et Türgi soovib olla vahendajaks Lähis-Idas ning sellise suhtumine ei tule kasuks. ja minu äh, viimane küsimus puudutab kristlike vabatahtlike ja sotsiaalsete organisatsioonide diskrimineerimist Türgis. Äh, loodetavasti vastate sellele küsimusele ja võtate selle olukorra osas ka midagi ette. aitäh, härra Pelder. ma teen kahe koordinaatori jaoks erandi ja panen nad veel kõnelejate nimekirja, need koordinaatorid on Sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei fraktsioonidest, ma ei saa neile tõesti ära öelda. niisiis, härra Prokk, poolteist minutit. esimees, mul on lihtsalt üks täiendav küsimus. volinik ütles seoses Ankara kahega, et kahe tuhande viienda aasta otsused Äh, nõukogus ja komisjonis peaks äh, kehtima, seda ta tsiteeris, seda kahe tuhande viienda aasta otsust, aga kahe tuhande üheksanda aasta lõpus äh, jõuab kätte tähtaeg, mida on nendes otsustes mainitud, kuskil kaheksa nädalat on selleni veel jäänud. millised on need plaanid, kui see tähtaeg kätte jõuab? minu arvates on tegemist potentsiaalselt huvitava küsimusega. aitäh, härra Prokk ja nüüd härra Vigenin. aitäh, härra Albertini. härra Rein. Äh, ma ütleksin, et ma hindan teie sissejuhatavat sõnavõttu. Teie tegevusest äh, saab äh, Äh, nii mõndagi õppida laienemispoliitika kontekstis, aga laienemispoliitika on edukas ainult, kui selles küsimuses on üksmeel ka kandidaatriikides. ning kui la-, laienemispoliitika ei ole osaks sisemistest poliitilistest vaidlustest, aga siin parlamendis kui ka äh, teistes rahvusparlamentides seda juhtub, ma väljendaksin seisukohta, et pärast seda, kui Lissaboni leping lõplikult äh, ratifitseeritakse ja loodetavasti juhtub see peatselt, äh, on laienemispoliitikaks olemas parem alus, meil on olemas institutsionaalne paindlikkus selleks, et me saaksime oma tööd jätkata ning äh, samuti on äärmiselt oluline, et me annaksime lootust kandidaatriikidele. et nad tõesti mõistaksid, et Euroopa Liit suudab uusi liikmeid vastu võtta ja mitte ainult ei räägi sellest samuti hi-, tunnustame viisarežiimi liberaliseerimist, sest see on väga tugevaks motiveerivaks jõuks selle piirkonna inimestele. mul on üks üldine küsimus ka. kuidas te üldiselt asja hindaksite, kas võib öelda, et nüüd on kandidaatriigid lähemal nõudmiste täitmistele üldiselt, kui nad olid näiteks aasta tagasi? ning millised oleksid teie prognoosid järgmiseks viieks aastaks lühidalt? ja siis veel üks konkreetne juhtum seoses Türgiga. Äh, kuidas te suhtute nendesse vastandlikesse signaalidesse, mida Türgi saab Euroopa Liidult? üks tähelepanek, me hindame seda kokkulepet, mille Türgi ja Armeenia allkirjastasid, aga kuidas teie arvates Äh, sai seda allkirjastada riik, mis ei ole Euroopa Liidu liige. kõnelejad katkestatakse. ja nüüd saab sõna härra Vaigelt. kõigepealt tahaksin, volinik Rehn, teid kiita teie väga salliva väga loomingulise ning väga rahumeelse viisi eest, kuidas te probleemidele olete lähenenud. Te olete ilmselt aru saanud, et natsionalism on probleem, mis ka, ma loodan küll, üha vähem põhjustab neid probleeme, millega me puutume kokku Kagu-Euroopas. võib-olla on Euroopa Liidu ülesanne tegeleda selle probleemiga ka tulevikku silmas pidades, teha tööd noortega. ma tahaksin teid kiita ka raporti selle osa eest, äh, mis annab võimaluse Makedooniale läbirääkimisi alustada. ma arvan, et head tahet ja empaatiat on, läheb palju vaja selleks, et selle riigi nime küsimus lahendada Äh, tahaksin väljendada rahulolu äh, ALDE fraktsiooni nimel selle üle, et läbirääkimised Horvaatiaga äh, on nüüd normaalsel alusel. samas tahaksin rõhutada ka kolme lahendamata probleemi, millega tuleb tegeleda. üks on serblaste tagasipöördumine, teine kuritegevus ning kolmas lahendamata piiriküsimused naaberriikidega. Montenegro osas on lahendamata küsimuseks endiselt organiseeritud kuritegevus ning surve meediale. suur aitäh! suur aitäh, härra Vaigel! sellega lõpetame teise küsimuste vooru aga sõna saab veel kolleeg Kopa. aitäh, esimees, aitäh, volinik, selle eest, mida te ütlesite. mul on lihtsalt mõned lühikesed kommentaarid. hiljutised eh, valimised Kreekas tõid eh, härra Papandreuse jälle võimule tagasi ja eh, tekib lootus, et Saloniki tegevuskavast peetakse kinni ja võib-olla tõesti me astume sammu edasi uus valitsus on pühendunud läbirääkimiste protsessi arengule, aga meil tuleb leida kõigile vastuvõetav lahendus ning ma usun, et komisjon saab meid selles osas aidata. on selge, et selle küsimuse lahendamine on Kreeka jaoks eeltingimus igasugusteks muudeks edusammudeks teiseks, Türgi osas leian ma, et on tõesti hea, et Türgi on tulnud äh, tagasi läbirääkimiste laua juurde, mis puudutab pagulaste tagasivõtmist. samas pean ma väljendama pettumust selle üle, et ei viidata asjaolule, et Türgi ei pea kinni kahepoolsest pagulaste tagasivõtmise kokkuleppest, mis allkirjastati Kreekaga kahe tuhande teisel aastal. see tekitab probleeme mitte üksnes Kreekale, vaid ka Euroopa Liidule milline on teie seisukoht Türgi kohustuste osas seda äh, lepingut ellu viia ja Serbia osas ma leian, et on tõesti positiivne, et selle vahekokkuleppe, vahekokkulepped viiakse ellu, aga me teame, et nõukogu ei taha sellele viidata, kas me peaksime ootama äh, nõukogu järeldustes, äh, detsembrikuu järeldustes viidet ka sellele küsimusele, aitäh! aitäh! teine küsimuste voor on nüüd lõppenud ja ma annan volinikule võimaluse vastata. ja ma loodan, et vastused on lühidad ja konkreetsed. Thank you. <clears throat> Thank you for your, your question. aitäh nende küsimuste eest, ma üritaksin neid natukene grupeerida, et ma saaksin lühidamalt vastata alustan küsimusest, mis puudutab Ankara protokolli. selle küsimuse esitas härra Kasuliidis, samuti härra Sisorsu ja härra Prokka ja härra Howitt ja veel mõned teisedki mainisid seda teemat kahtlemata on tegemist asjaga, mis on päevakorras olulisel kohal, ma olen sellest täiesti teadlik kooskõlas nõukogu järeldustega detsembrist kaks tuhat kuus tahaksin teile meenutada, et me oleme peatanud läbirääkimised kaheksa peatüki osas. niisiis kaheksa peatüki osas on siis Türgiga läbirääkimised peatatud Need puudutavad olulisi küsimusi nagu majandussuhted, põllumajandus, transport ja nõnda edasi. ja see, seda me olemegi teinud sellepärast, et Türgi ei järgi Ankara protokolli. tuleb lisada ka, et teatud liikmesriik blokeerib läbirääkimisi viie peatüki osas, veel üks liikmesriik blokeerib läbirääkimisi mitmete muude peatükkide osas seda tehakse kahepoolsetel põhjustel või põhjustel, mille osas Euroopa Liidus tegelikult ei ole üksmeelt. loomulikult meil on olemas standardid teatud teiste peatükkide avamiseks või sulgemiseks. kui asjad on nii, nagu nad praegu on, siis saavad meil varsti peatükid otsa meie roll, Euroopa Komisjoni roll on Äh, anda faktiline ja objektiivne hinnang olukorrale, me oleme seda teinud, me oleme selgelt välja öelnud, äh, kuidas asjad on, me oleme kritiseerinud Türgit selle eest, et Türgi ei ole täiel määral ellu viinud Ankara protokolli. nõukogu peab tegema järeldused ning langetama võimalikud otsused, äh, nõukogu arutab seda asja detsembrikuus detsembri ülemkogu siis keskendub just sellele konkreetsele küsimusele. tuletaksin meelde detsembri äh, kaks tuhat kuus järelduste sõnastusi, sest ma panin nad ise kirja. ja see sõnastus on järgmine. ja ma tean seda juba peast, eelseisvatel aastatel komisjon ja nõukogu vaatavad läbi Türgi edusammud Ankara protokolli täitmisel eelseisvatel aastatel, see tähendab eriti aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa. miks need aastad siia lisati? sellepärast, et paljudes liikmesriikides olid neil aastatel valimised, näiteks ühes suures liikmesriigis toimusid valimised sellel aastal ja välisministrid tahtsid siis seda viidet aastatele panna, aga tegemist ei ole lõpptähtajaga ei ole jutt sellest, et midagi tuleb saavutada aastaks kaks tuhat üheksa. selline see otsus siis on. olgu asjad, kuidas on, oluline on rõhutada Türgi poolele, et Ankara protokolli tuleb ellu viia, see on Türgi kohustus ning seetõttu me kutsume Türgit üles selles küsimuses edasi liikuma ja loomulikult oleks ka oluline usaldust loov meede, mis aitaks kaasa lahenduse leidmisele, et lõpuks ometigi saaks toimuda ka Küprose taasühinemine. et Küpros oleks nagu iga teine normaalne Euroopa Liidu liikmesriik, mis on ühtne ja kus valitseb rahu. Nikuusias olles on mul alati tunne, et ma olen justkui ajamasinas tegemist on e, jagatud linnaga ja midagi sellist ei tohiks meil Euroopa Liidus olla. niisiis, anname oma panuse kõikehõlmava lahenduse leidmisele, loodame, et kaks kogukonda leiavad selle lahenduse ja me palume, et ka Türgi annaks oma panuse sellesse. nüüd kurdi küsimus, mis on üks keskseid äh, punkt selle aasta raportis ja üks olulisi küsimusi ka Türgi siseriiklikus poliitikas. võib-olla te olete märganud, meie seisukohad on Türgis väga hästi teada. me nõuame kultuurilist ja, kultuurilisi ja keelelisi õigusi kõigile Türgi kodanikele, sealhulgas ka kurdidele. see on meie pikaajaline nõudmine juba olnud, aga me ei ole viimastel kuudel olnud väga demonstratiivsed, sellepärast et asjad selles osas on Türgis hästi edasi liikunud. meil on põhjus väljendada teatud rahulolu ning julgustada Türgit selles osas rohkem tegema. sellel aastal avati kakskümmend neli tundi saateid edastav kanal, mis edastab siis programme kurdi keeles ja see on väga positiivne samm edasi. nüüd jääme ootama edasisi poliitilisi algatusi, mis tuginevad siis laialdastele konsultatsioonidele, mis praegu käimas on ja need algatused peaksid edasi edendama kultuurilisi õigusi sellistes valdkondades nagu haridus, juurdepääs avalikele teenustele me ütleme oma raportis, et türklased peaksid tagama kultuurilise mitmekesisuse ning edendama vähemustest lugupidamist ja nende kaitset tuleb kaitsta kõiki kodanikke, sõltumata nende päritolust ja loomulikult me viitame inimõiguste konventsioonile ja vähemuste õiguste kon-, kaitsekonventsioonile. siis härra Howitt mainis Türgi-Armeenia suhteid. ma osaliselt juba vastasin sellele küsimusele, kui ma rääkisin äh, suhete normaliseerimisest. minu arvates on oluline ka see, et, et äh, Türgi see kampaania, mida teevad Türgi intellektuaalid, et äh, vabandatakse armeenlaste eest tuhande üheksasaja viieteistkümnendal aastal sooritatud kuritegude eest, tegemist on väga valuliku protsessiga ja meie esimene sõnum on, et Türgi ja Armeenia vahel peab olema tõeline ja siiras dialoog ja see protsess nüüd edeneb. me peame lugu ajaloost, tõest, inimeste mälestustest, kes kaotasid elu tuhande üheksasaja viieteistkümnenda aasta traagilistes sündmustes. väga oluline on, et toimuks ajaloolaste vahel tõsine dialoog, mis tugineb ähm, teaduslikele alustele. on väga oluline, et väljendusvabadus Türgis on jõudnud sellele tasemele, et selle riigi intellektuaalid saavad nüüd avalikult edendada sellist dialoogi ja sellesse on suhtunud positiivselt ka valitsus. niisiis me peaksime toetama seda protsessi, seda siseriiklikku haavade paranemist kui ka suhete normaliseerimist Türgi ja Armeenia vahel. esimees härra Lambsdorfi küsimus puudutas kahte küsimust, õppetunnid tulevikuks ühine välis- ja julgeolekupoliitika ja äh, viidati ka Sloveenia ja Horvaatia piiritülile. ma öö, äh, olen tegelenud selle piiritüliga juba jaanuarist saadik. ma osalesin väga intensiivselt selles töös, vahendasin Ljubljana ja Zagrebi seisukohti ning äh, algselt oli see töö, see jõudis lõpule juunikuus, juuni keskel, kui ma tulin välja viimaste ettepanekutega arbitratsiooni kokkuleppe osas. me olime tollal väga lähedal lahendusse jõudma, asi oli lihtsalt kolmes sõnas ja nende järjekorras me alustasime seda protsessi väga lahknevatelt seisukohtadelt. Sloveenia nõudis poliitilist lepitust, ma meenutaksin teile, et siis oli härra Ahtisaari võimaliku vahendajana kaalumisel. Horvaatia aga nõudis, et pöördutakse rahvusvahelise kohtu poole. me oleme suutnud neid eriarvamusi vähendada me oleme saavutanud kokkuleppe arbitratsioonitribunali osas, tegemist on juriidilise organiga ja tal on õigus tegutseda vahendajana. sellel alusel on kaks peaministrit pärast peaminister Sanaderi tagasiastumist, peaminister Kostot ja Pahor on suutnud luua vastastikust usaldust minu arvates on see kõige olulisem, et nad selle vastastikuse usalduse suutsid luua. komisjon on tehnilise töö osas neid aidanud ja nad on suutnud edasi liikuda ning äh, Horvaatia liitumisläbirääkimised saavad nüüd juba jälle edasi kulgeda. õppetund tulevikuks sellest protsessist on see, et komisjonil ei ole väga kerge vahendada liikmesriigi ja kandidaatriigi vahel see puudutab ka suhteid idapoolsete ja Vahemere riikidega. Äh, kandidaatriik kahtlustab alati seda, et komisjon on, toetab äh, liikmesriiki ja ärgem unustagem tõesti, et me lähtume ühenduse eelisest ja me kaitseme eelkõige ikkagi oma liikmesriike. teiselt poolt liikmesriik jälle kahtlustab, et vähemalt laienemisvolinik äh, suhtub eelarvamuslikult nende suhtes ja pooldab kandidaatriiki aga äh, me oleme nüüd siis Sloveenia-Horvaatia vahel kokkuleppe saavutanud ja me loodame, et äh, asjad liiguvad nüüd edasi positiivsemas suunas. teine küsimus äh, ja sellega ma lõpetasin, see puudutab siis neid tulevasi õppetunde ühise välis- ja julgeolekupoliitika osas. ma arvan, et me võiksime siit välja tuua kolm õppetundi. kõigepealt meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika aluseks Äh, nagu me kodus ütleme, selle poliitika selgrooks peaks olema stabiilsuse saavutamine meie enda kodus. me äh, peame hoolitsema oma naaberpiirkondadest nagu Balkan, idapoolsed riigid, Kagu-Euroopa, Vahemere riigid, seda selleks, et meid rahvusvahelisel areenil tõsiselt võetakse. kui me ei suuda asju korda teha omaenda lähinaabruses, siis eh, kuidas eh, võetakse meid tõsiselt kuskil mujal. Eh, seetõttu ongi laienemispoliitika järjepidevus ja edukus oluline. teiseks, me peame paremini ära kasutama oma sisemisi tugevusi, ühist, siseturgu, keskkonnaalaseid õigusakte, tarbijakaitset me peaksime neid sisemisi tugevusi äh, muud, muutma välisareenil surve avaldamise vahendiks. me äh, peame teisi riike äh, kutsuma üles järgima samu huve, mis meilgi. ma tooksin ühe näite. energia on üks väga olulisi tulevasi teemasid uue komisjoni ja parlamendi jaoks. Äh, minu sõber Andris Piibalks on energia vallas ära teinud väga palju tööd, me peame jätkama seda tööd, me peame suurendama oma suutlikkust ja me peame looma ühisturu, sellepärast et see on meie energiavarustuskindluse allikaks kõige aluseks on siis just nimelt ühe, ühisturg ja vastastikused ühendused erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. lõpetuseks me peame äh, ära kasutama maksimaalselt Lissaboni lepingut, me peame kasutama neid uusi vahendeid, mis Lissaboni leping annab ühise välispoliitika suunamiseks ja ajamiseks. ma olen väga põhjalikult uurinud Ermar Broki raportit mul on väga hea meel, et parlament aktiivselt selle teemaga tegeleb ja seisukohti võtab. ma näen, et komisjoni ja parlamendi seisukohad on üsna sarnased. me peame ajama Euroopa Liidu välispoliitikat koos liikmesriikidega, meil on vaja nendepoolset panust, nende vahendeid, aga samas Lissaboni leping annab ka teile, Euroopa Parlamendi väliskomisjonile, väga olulise rolli meie ühiste eesmärkide taotlemisel ja ma usun, et te kasutate seda pädevust targalt. suur tänu, härra volinik, selle viimase vastuste vooru eest. ja veel on jäänud kümme kõnelejat, nii et äh, üks minut kõneaega paraku on teil kõigepealt proua Täie Korus Έχω δύο ερωτήσεις για την... Te rääkisite Bosniast ja ütlesite Bosnia kohta, et te peate kaaluma mis toimub, ma tahaksin aga küsida, mis on Türgi Türgi puhul, millised on garantiid, mida tähendavad tegelikult nende kinnitused seoses Küprosega, oma raportis olete te öelnud, et et mingeid ajakavasid enne kahe tuhande, mingeid tähtaegu enne kahe tuhande üheksanda aasta lõppu paika ei panda. aga arutelud on arutelud on väga toredad, kui meil on kõigil võrdsed tingimused aga praegusel hetkel on üks riik jagatud kaheks osaks äh, ja olukord äh, tuleks tagasi normaalsusesse viia, ma tahaks teada, kuidas see praktiliselt toimu-, toimuma saab. härra Kirillov. suur tänu, härra esimees, härra volinik. tõesti tuleks teid õnnitleda selle raporti puhul, minu meelest on väga hea see, et me äh, jätame kõikidele Lääne-Balkani riikidele võimaluse Euroopa Liiduga liituda, hoiame selle perspektiivi elus, Bosnia osas me peame rääkima ennekõike, Makedoonia osas peaksime rääkima ennekõike sellest, et Makedoonia peab äh, mõistma, et äh, nende edusammede üle teostatakse järelevalvet äh, režiim, viisarežiim on ka väga positiivne, sest Makedoonia inimesed peaksid reisima nii, nii Kreekasse kui ka mujale selleks, et äh, näha, mis on tõeline olukord. on väga oluline mõista Makedoonia valitsuse jaoks, et riigi ülesehitamine eriti seoses läbi äh, liitumisega Euroopa Liitu ei äh, ole ekstremistlik natsionalistlik protsess. ja härra Görens, üks minut. suur tänu, härra esimees. Äh, räägime nüüd siin Euroopa Liidu laienemisprotsessi usaldusväärsusest kui sellisest. selleks, et see protsess oleks usaldusväärne, peab olema sellel protsessil kaks elementi. me peame äh, selles protsessis vastama meie kohustustele ja meie nõuetele, riigid, kes selles protsessis on, peavad meie nõuetele vastama, me peame rakendama Euroopa Parlamendi järelevalvet ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad olema ühel meelel. ja enne Lissaboni leppe ratifitseerimist avaldasid mõnedki liikmesriigid äh, Äh, vastumeelsust, võib-olla isegi vaenulikkust liitumistele. nüüd, kus Lissaboni lepe tõenäoliselt jõustub, kas te võite öelda, et kõik, võite kinnitada, et kõik need reservatsioonid, mida liikmesriigid siiamaani on avaldatud, on äh, nüüd kehtetud? Al... suur tänu, üheks äh, sõnu, üheks minutiks annan sõna kolleeg Anneliisele. Thank you, Mr Chair suur tänu, härra esimees. minu meelest on äh, väga positiivne, et Kreeka on oma jaoks tundlikud küsimused äh, äh nii-öelda alla neelanud selleks, et äh, saavutada edu, aga, aga igal juhul äh, on nõukogu käes otsustamisohjadega, kas ma mõistsin õigesti, et teie, härra Rehn, tahate, et nimeküsimus laheneks ennem otsust või leiate te, et otsus võib olla positiivne ka siis, kui nimeküsimusel veel lahendust ei ole? siis tahtsin ma puudutada ka Bosniat, ma tunnen väga suurt muret selle poliitilise paigalseisu pärast ja ma mõistan, et praegusel hetkel on kõik lootused pandud läbirääkimistele, aga läbirääkimised see-eest ei olnud väga hästi ette valmistatud ja Serbia ei ole võib-olla kõige konstruktiivsem nendes läbirääkimistes. suur tänu ja lõpetuseks anname sõna kolleeg Meetrale. suur tänu, härra esimees eelmisel nädalal, kui ma käisin Hollandis, äh, siis äh, äh, üks rumeenlaste kamp peaaegu röövis mind tänaval ja teie, härra Rehn, vastutate selle asjaolu eest, et Rumeenia liitus Euroopa Liiduga ja sellepärast Hollandi kodanikud nüüd satuvad äh, rumeenlaste kuritegude ohvriks. mida te sellega teete, te lihtsalt jätkate, te lihtsalt laienete, äh, korraldate veel laienemisi. mis te arvate, miks Türgi kõiki neid nõudmisi esitab? Türgi esitab nõudmisi sellepärast, et nemad on islamiriik ja te olete naiivne Te olete kõigist inimestest kõige naiivsem, te ei näe, et islam on ideoloogia, mis tahab äh, äh, kogu poliitikat ja inimeste elusid oma võimule allutada. ja nüüd Küprose küsimus. Te ütlesite, me kõik oleme nõus sellega, et äh, okupatsioon peab lõppema, järgmisel nädalal lähen ma Ankarasse ja ma võin teilt kirja kaasa võtta Ankarasse ja öelda, et selle aasta lõpuks peab Türgi oma väed Küproselt välja viima ja härra Erdoani puhul äh, võin ma seda talle isiklikult edasi öelda või teie võite seda ka ise teha. suur tänu. härra Mavrolikana, üks minut. suur tänu. ma ei saa olla nõus sellega, mida on selles raportis Türgi kohta öeldud ajaloolised viited äh, osades äh, seitse, kaheksa, üheksa, jah, aga te ei ole vaadanud äh, probleemile otse silma. Küprose probleem on Euroopa probleem ja Türgi on jäänud oma seisukohtadele kindlaks selles küsimuses. Kür-, Küprose probleem tuleb lahendada ja Türgi seisab ees kõikidel arengutel, positiivsetel arengutel selles valdkonnas, töö Küprose saatus jätkub, töö on lõhestatuna, meil on kaks erinevat poolt ja Türgi üritab oma osalust Küprosel veelgi suurendada, rahvaarvu seal suurendada. suur tänu, härra Van Paun, üks minut. suur tänu ka mina olen pärit Hollandist, aga mind ei ole rumeenlased veel küll äh, röövinud Hollandist, pean ma tunnistama. härra Rein äh,, te ütlesite, et te olete optimist laienemisvolinikuna äh,. mina tahaksin, et te oleksite realist äh,. Türgi ei taha ratifitseerida ja ellu viia Ankara protokolli äh, Türgi välisminister käis Hollandis, nad ja kinnitas seda ja meil on selle kohta Handelsblades äh, ka intervjuu kirjalikult äh, ja ta ütles, et meie ei kavatse äh, rakendada ellu Ankara protokolli, sellepärast et Põhja-Küpros on isolatsioonis. Teie ütlete, et ta peab ratifitseerima ta peab, ellu viima Ankara protokolli ja ma tahaksin teada, mida te teete selleks, et Türgi seda teeks, kas me kavatseme mingisuguseid survemeetreid, meetmeid rakendada, kas me peatame läbirääkimised või on teisi survemeetreid? suur tänu ja kolleeg Munits, palun, üks minut. Eh, väga oluline on edusammudega jätkata läbi, läbirääkimistes, liitumisläbirääkimistes. ja mul on iseäranis hea meel, et me oleme saavutanud edu ka keerulistes küsimustes, nagu näiteks Kosovo puhul. ma tahaksin kinnitada, et kõik peatükid, viisade peatükid mm, ja äh, kõik üle-euroopalised Vahemere piirkonna küsimused, küsimused, mille valdkonnas peetakse Balkani riikidega läbirääkimisi, äh, lähtuvad äh, ÜRO resolutsioonist üks, kaks, neli, neli. ma tahaksin, et teiegi kinnitaksite seda. Äh, väga paljud inimesed on siin praegusel hetkel sõna proovinud, esimees tahaksin ma öelda, siis ma tahaksin, et te eelistaksite täisliikmeid, mitte asendusliikmeid. jah, tegelikult me tegimegi seda, ütles, kinnitab härra esimees, proua Poskurt üks minut. suur tänu, esimees. mina tahtsin esitada küsimuse Bosnia kohta, sellepärast et olen sotsiaaldemokraatide variraportöör selles küsimuses Te rääkisite siin paketist ja me oleme praegu jõudnud tupikseisu. mida te tahaksite, mida te ootate põhiseaduse reformist selles valdkonnas, otsustusprotsess on praegu, nagu öeldud, jooksnud tupikusse. kas teil on oodata seal edusamme või, või mitte? ja minu teine küsimus puudutab kahepoolseid küsimusi, mis, nagu teie ütlesite, ei peaks takistama läbirääkimisprotsessi, näiteks äh, Horvaatia puhul mina leian, et Türgi puhul tegelikult kahepoolsed küsimused juba on äh, takistamas liitumisprotsessi, kas te võiksite mulle selgitada seda teie põhimõtet, sest et teie see ei tundu väga järjepidev. suur tänu, proua Poskort. kolleeg Pantseri, palun. suur tänu, mul on väga lihtne küsimus ja väga üldine küsimus. ma näen, et äh, on teatavaid edusamme, kuid ma tahaksin avaldada volinikule siin omalt poolt äh, ka kahtlust. Te ütlete, et me tahame lahendada Lääne-Balkani probleemid rakendades piiriülest lähenemist ähm, kõikidele riikidele korraga ja läheneda kõikidele riikidele korraga, mitte võtta kõiki riike individuaalselt. Äh, mina arvan, et jah, riik riigi äh, kaupa lähenemise puhul võib äh, tekkida olukord, kus äh, mõni riikidest ei saa mitte kunagi Euroopa Liidu liikmeks, aga ma tahaksin küsida, et kuidas teie selle kahepoolsete küsimuste ragast kavatsete välja tulla? ja proua Feon Like to... suur tänu, esimees, ma tahaksin tervitada volinik teie positiivseid uhkussõnumeid seoses Lääne-Balkani riikidega. mis puudutab viisat, vabastuse süsteemi tahaksin ma aga pöörduda teie poole ja paluda, et te rakendaksite Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania suhtes õiglast ja ranget viisa liberaliseerimise protsessi. Äh, me ei saa viisat süsteemi rakendada kui mingisugust äh, tööriista, mille abil mõjutada, millal te eeldate, et Bosnia-Hertsego-, Bosnia-Albaania äh, inimesed saavad täielikult reisida? ja Ljubljanska panga küsimus näiteks, see on veel lahendamata endiselt, väga paljud küsimused jäävad endiselt lahti, lahtiseks ka Horva-, Horvaatia puhul. milliseid lahendusi te sellele, neil näete? ja veel üks äh, sõnasoovija. proua Van, härra Pampol-Nikolo. suur tänu tegelikult ma ei ole selle komisjoni liik-, liige, ma esindan siin proua Janakut ja veel ühte teist liiget äh, Türgi küsimuses. Türgi läbi liitumisele teel on takistusi, me oleme kuulnud ra-, raportis on teatavaid äh, ja raport räägib küll nõrkustest, puudujääkidest, kuid sanktsioone pole mainitud, ma tahaks küsida, miks? kas äh, volinik kavatseb see sanktsioonide küsimust nõukogudega täpsemalt arutada? mul on hea meel, et teised riigid on teinud edusamme ja iseäranis Makedoonia, aga tahaksin meelde tuletada, et me peaksime siiski kasutama mitte sõna Makedoonia ainult, vaid endine Jugoslaavia äh, vabariik Makedoonia. ja siis äh, meie Euroopa on ju mitmekultuuriline Euroopa, kas äh, nemad sobivad sellesse Euroopasse? meil on veel paar küsimust enne, me paar hetke enne, kui ähm, inimõiguste alakomisjoni kolleegid tulevad sisse ja tahavad seda ruumi ise kasutada ja seetõttu anname sõna nüüd siis äh, jällegi kolleeg volinik Reinile. Uh, with... suur tänu, härra esimees ma alustaksin äh, proua Mavronikoseva, äh, härra Van Baleni ja härra Papa-Nikolo küsimustega, mis käsitlesid suhete normaliseerimist äh, Türgi ja Küprose vahel ja Ankara protokolli elluviimist. tegelikult sellele küsimusele olen ma juba vastanud täna kaks korda, aga ma kohut-, kordaksin veel kord et meie hinnang on väga faktiline, väga objektiivne ja me oleme andnud oma hinnangu edasi nõukogule. nagu te teate, komisjoni ettepanek kahe tuhande kuuendast aastast oli, et läbirääkimistest peatada kaheksa peatüki käsitlemine. praegu on oluline, et Türgi jätkab Ankara protokolli elluviimist see ei ole mitte ainult Türgi kohustus, vaid ka usaldust toetav meede. siis küsimused selle kohta, et mida me teeme selleks, et aidata Türgi Küprose kogukonda kahe tuhande neljandal aastal pärast äh, Anani plaani hääletamist nõukogu kutsus komisjoni üles esitama kõikehõlmav või laiapõhjaline plaan Türgi erinevate kogukondade ühendamiseks ja majandusarengu toetamiseks äh, Küprose Türgi kogukonna piirkonnas. me esitasime kaks ettepanekut, finantsabi kakssada viiskümmend üheksa miljonit eurot, mis on praegu ellurakendamisel ja siis äh, strateegiline abi Türgi-Küprose piirkonnale. kaubanduse valdkonnas, see kaubanduse küsimus on endiselt äh, nõukogus arutelus, hoolimata sellest, et kahe tuhande seitsmendal aastal nõukogu kinnitas äh, kahe tuhande seitsmendal aastal, et äh, tuleb jätkata tööd Türgi kogukonna aitamiseks. selleks, et asjast selget pilti omada, ma arvan, et me peame neid asjaolusid ka meeles pidama. aga nüüd äh, koondagem oma energia ja püüdkem läbirääkimistes äh, tulemusi saavutada nii, et me saaksime kõigile kõike rahuldava ja kõikehõlmava lahenduse. härra Kirillov rääkis äh, endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia viisaküsimusest ja ma võin härra Papanikolale kinnitada, et ma oskan seda pikka sõna või sõnade rida väga hästi hääldada, aga siiski oleks tore, kui see nimi muutuks mingil hetkel pisut arv-, kasutajasõbralikumaks. endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, loomulikult on see meie viisaküsimuste murelaste hulgas üks esimesi murelapsi esimesel jaanuaril järgmisel aastal õnnestub neil viisavabadus saavutada siis, kui Euroopa liikmesriikide, Euroopa Liidu liikmesriikide ministrid on sama vastutulelikud kui teie. selline viisavaba reisimine on natsionalistlike liikumiste vastases võitluses kõige paremaks relvaks. härra Kõõrents viitus laienemisele ja rääkis Lissaboni lepingust sellega seoses, ma mõistan teie argumentatsiooni ja laienemise artiklid tegelikult, võtmeartiklid jäävad samaks Lissaboni leppe tingimustes nagu selliseks, nagu nad on praeguses leppes, siis äh, öeldes umbes nii, et kõik äh, Euroopa riigid, kes austavad Euroopa väärtusi, võivad äh, Euroopa Liidu liikme staatust taotleda. ja ma mõistan, ka teie praktilist viidet, et kui Lissaboni lepe on äh, ellu viidud, siis me võime keskenduda poliitilistele väljakutsetele, jah, selline lähenemine on üsna mõistlik, praegu on meil olnud institutsioonil teemalised läbirääkimised, äh, sõltuvalt sellest, kuidas me oleme seda, neid küsimusi arutanud äh, aastakümneid, igal juhul ja ma arvan, et tõesti kõige olulisem on see, et Lissaboni lepe Äh, rakenduks ja me, meie välis, ühine välis- ja julgeolekupoliitika äh, saaks äh, nii optimaalselt üles ehitatud kui vähegi võimalik ja siis ka teised energia- ja kliimaküsimused korraldatud. härra Madiner viitas Rumeenia kodanikele, teatavatele Rumeenia kodanikele siin, mille, kelle puhul ma ei tahaks mingisuguseid seisukohti võtta kuid äh, ma tuletan meelde, et äh, kahe tuhande neljandal aastal detsembris Hollandi eesistumisel, eesistumistumise ajal langetas äh, Euroopa Liit otsuse Rumeenia ja Bulgaaria liitumise kohta ja sel hetkel ei olnud Euroopa Komisjon veel veendunud, et Bulgaaria ja Rumaania oleksid täiesti valmis ja seetõttu olid meil ja meil olid küsimused eriti seoses justiits- ja siseküsimustega ja terasesektori ümberkujundamisega, aga kui meile, meile avaldati poliitilist survet liikmesriikide poolt, äh, siiski me andsime järele ja võeti vastu ka kaitsekakausel, kui te mäletate. ja äh, Rumeenia sõbrad mäletavad, et et seda nimetati siis kalvinistlikuks vandenõuks. ja mina olen Soome evangelistliku luterliku kiriku äh, liige, aga mind siis äh, süüdistati kalvinistlikus, äh, Max Weber Max Weberi protestantlikud märkused siin tegelikult, jah, ma olen nende üle väga uhke, aga aga jah, see kalvinalism siin. jah, aga ma viitan kindlasti sellele, et vaatamata sellele, et me luterlased oleme laisad, oleme, on Rumeenia suutnud siiski Euroopa Liitu saada siis äh, Bosnia-Hertsegoviina puhul ei tahaks ma praegu üksikasjadesse minna, sellepärast et äh, praegusel hetkel läbi rääk-, läbirääkimised äh, kestavad, kuid me ei ole saavut-, me, meil ei seisa praegu silmitsi mitte revolutsiooniga, vaid põhiseadusliku raami, raamistiku evolutsiooniga me, mis põhineb läbirääkimistel, rahumeelsetel läbirääkimistel ja selleks ja meie selle evolutsiooni eesmärgiks on, et põhiseadus oleks Euroopa Liidu süsteemidega äh, kooskõlastatav, et äh, et riik saaks õigussüsteemi vastu võtta äh, ja me lepime see, me oleme selles osas läbirääkimiste protsessi kesk,